mis puudutab ähm, saja kümne esimese kodukorra artikli tõlgendamist, äh, tahaksin ma demokraatia hüvanguks ja meie parlamendi hüvanguks kinnitada seda, et tagasiulatavat jõudu ei ole ja see ei puuduta praeguseid mandaate ja poliitiline kokkulepe, mis saavutati komisjonide ähm, sees, vastab täpselt sellele mandaadile, mis parlament andis äh, komisjonidele